Rahvaparteilt ning äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt taotluse nim nimetamiste kohta komisjonidesse ja delegatsioonidesse, need tuuakse ära käesoleva istungi protokollis ning kui nende kohta kommentaari ei esitata enne protokolli kinnitamist, siis loetakse nad kinnitatuks. järgmine istung kella üheksast